ta osutuks edukaks ja et me mõistaksime, et tegemist ei ole asjaga, mida peab ainult kartma. aitäh, sellega on üheminutilised kõned lõppenud ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde äh,. härra Assensi raport äh, metsade kaitse teemal, raportöör neli minutit suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. metsad on meie kõigi jaoks äh, väga, väga tähtsad, kõigi Euroopa kodanike jaoks, nad on osa meie identiteedist. see on meie vaba aja keskkond, Äh, see tähendab meile töökohti, aga samas meie nägemus ja metsa mõistmine on väga erinev ja sõltub see sellest, kust me pärit oleme. Äh, erinev on Põhjamaade inimeste suhtumine, Vare, Vahemere piirkonna inimeste suhtumine metsadesse kui teil on tegemist kellegiga, kes Vahemere äärest reisib Põhjamaadesse, siis seal talle tundub, et äh, metsad on inimese poolt isti-, istutatud, sellepärast et nad näevad metsatööstust kõige selle taga. aga kõiki neid metsasid äh, ähvardab, äh, ähvardavad kliimamuutused. järjest rohkem on tulekahjusid, järjest rohkem levivad erinevad haigused, erinevad nähtused, mis tugevalt mõjutavad Euroopa metsasid. kõik need ohud on piiriülesed ja seetõttu on vaja meil tegutsemist Euroopa Liidu tasandil selleks, et nendele ohtudele vastu astuda täna õhtul me arutame raportit, mis tuleb hääletamisele kahe päeva pärast Euroopa Parlamendis. selle raporti osas on olemas konsensus kõigi poliitiliste fraktsioonide esindajad, kõigi riikide esindajad äh, tegid Äh, tugevat koostööd sellega seoses, esitati viiskümmend kompromissi ettepanekut selleks, et võetakse arvesse kõigi poliitiliste jõudude ja kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide arvamusi. ja see on ka põhjus, mispärast ma olen veendunud selles, et äh, seda raportit äh, toetab kogu Euroopa Parlament. mida me selles raportis palume komisjonilt? me palume, et ta välja, töötaks välja valge raamatu Euroopa metsade kaitse osas seoses kliimamuutustega, me soovime uut määr-, määrust, mis are-, asendaks vana määrust metsatulekahjude osas, me soovime uut määrust, mis puudutab metsa, metsaalast teavet me soovime suuremat tähelepanu ja suuremaid vahendeid äh, metsadele ja seda teise samba raames. Äh, metsad katavad nelikümmend kaks protsenti meie territooriumist, aga neile äh, on suunatud ainult üks protsent eelarvest. me soovime paremat biomass ressursi haldamist, paremat metsade haldamist, üldse, kus võetakse arvesse ka kliimamuutusi, aitäh! suur aitäh, nüüd liigume edasi vaba mikrofoni vooru juurde ning esimesena saab sõna proua Passasku. suur aitäh, lugupeetud president, ma usun, et selle raporti roll on avada taas arutelu Euroopa-ülese metsade kaitse küsimuses ja eh, see eh, peab rajanema Euroopa eh, institutsioonide ja liikmesriikide ametiasutuste koostööl. ja sellega seoses tahaksin juhtida teie tähelepanu artiklile kakskümmend kolm siin raportis, mis puudutab ebaseaduslikku raie küsimust. ma tahaksin teile meelde tuletada asjaolu, et jätkusuutliku metsade majanduse ellurakendamine on ääretult oluline bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks Euroopas. selleks, et see protsess lõpule viia, on meil vaja suurendada finants ressursse ning eemaldada ebaseaduslikud tõkked, mis seda protsessi piiravad. Äh, kliimamuutuse ja metsanduse valdkonnas äh, tuleb äh, edendada mitmepoolseid rahvusvahelisi projekte. ma tervitan ka algatusi, mille eesmärgiks on metsasektori töötajate koolitamine. härra Ferreira, palun. suur aitäh, lugupeetud president mina tahaksin äh, kahte asja mainida. kõigepealt äh, seda, et äh, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ohtudele, mida, mis valitsevad äh, metsi ja äh, eksootilistele liikidele, mida ohustavad metsa tulekahjud ja mis põgenevad oma elupaikadest ja ilmuvad esile teistes piirkondades, kus neid tavaliselt ei esine. oluline on eraldada metsasektorile äh, piisavalt rahalisi vahendeid äh, selleks, et hinnata, milline on metsade ökoloogiline olukord ja seda parandada. Äh, tuleb tegeleda taasmetsastamise küsimusega ja segametsadega, bioloogilise mitmekesisuse austamisega. teiseks tahaksin juhtida teie tähelepanu väga mitmekülgsetele riiklikele tingimustele ja ökosüsteemidele, mis Euroopa Liidu erinevates osades on seda tuleb tunnustada ja neid tuleb äh, ära kasutada äh, selleks, et äh, maaelu arendada. härra Paska kõigepealt suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik. hiljutised uuringud kliimamuutuste mõju kohta metsadele Euroopas äh, näitavad seda, et äh, metsa ökosüsteemid reageerivad erinevalt. kõik sõltub teatud piirkonna looduslikest tingimustest Ehm, näiteks eh, mägised piirkonnad eh, reageerivad kliimamuutusele erinevalt eh, kui teistsugused regioonid. näiteks Kesk-Euroopa puhul näitavad prognoosid seda, et ehm, temperatuur tõuseb eh, poolteist kraadi rohkem kui muudes eh, regioonides. seda peab kindlasti arvestama, see mõjutab ka liike. me peame tulema välja proaktiivsete ettepanekutega, mis võtaksid arvesse erinevate regioonide eripära. järgmine kõneleja. My colleagues and I were in the Irish eh, National Assembly the tänan, Euroopa päev ja see teema ees on samuti äärmiselt tähtis, metsad mängivad väga olulist rolli kliimamuutustes. me räägime ka taastuvenergiast ja muust, mis on tähtis, aga metsadele ei pöörata sama palju tähelepanu. metsa kasvamiseks äh, kulub kaua aega ja seepärast peab neid kaitsma. tarvis on uurida ka seda, kuidas on võimalik äh, piirata paremini metsatulekahjusid. ühe tuletiku tõmbamisega võib hävitada tuhandeid hektareid metsa. Äh, me aitäh, volinik, äh, sõna on lõpetuseks teil. aitäh, president, auväärsed parlamendiliikmed, kes te olete siin veel hilisel tunnil. alustuseks äh, sooviksin tänada raportööri härra Arsenist tema pühendumuse ja töö eest selle raporti ettevalmistamisel suur tänu ka komisjonide liikmetele, kes on väljendanud oma seisukohti ja teinud väärtuslikke kommentaare. komisjon peab esitama rohelise raamatu metsakaitse ja informatsiooni kohta. märtsis kaks tuhat kümme see võeti ka vastu. rohelises raamatus on välja toodud erinevad sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnafunktsioonid, mis metsadel on ning väljakutsed, mis meie ees seisavad. kõige olulisem on see, et on üles kutsutud parlamenti ja nõukogu ning ka kõiki teisi huvirühmi esitama oma seisukohti metsakaitse ja metsa kohta käiva teabe kohta nii et see annaks lisandväärtust liikmesriikide tasemel ja laiemalt Euroopas toimuvale tööle juhtpõhimõtteks on kinni pidada liikmesriikide pädevusest ja subsidiaarsuspõhimõttest, aga samas vaadata, kuidas Euroopa Liit saaks anda kõige paremini panuse metsade kaitsmisse ja sellesse, et oleks olemas metsadega seonduv vajalik informatsioon. viimasel aastal on toimunud väga põhjalikud arutelud ja erinevate seisukohtade ärakuulamine juba on loomas alust järgmisteks sammudeks. kas Euroopa Liidul on tarvis äh, metsapoliitikat või mitte, mul on hea meel näha, et äh, metsade mm, sotsiaalmajanduslikud ja keskkonna funktsioonid on olnud äh, ka härra Arsenis raportis kesksel kohal samuti on tarvis äh, võrreldavat informatsiooni mitmetes metsadega seotud äh, küsimustes, metsavarud, äh, metsadega seotud tööhõive, süsiniku sidumine, bioloogiline mitmekesisus ja nii edasi. kõik institutsioonid rõhutavad taolise teabe kogumise vajadust sel ajal, kui parlament koostas oma raportit, me oleme teinud edasi koostööd liikmesriikidega. raport aitab meil oma tööd paremini keskenduda. kui infovajadused on selged, siis algab uus faas. me püüame ka mitte dubleerida teisi jõupingutusi, mida metsade valdkonnas juba tehakse. lähitulevikus mida parema võrreldava informatsiooni me suudame koguda, seda paremat lisandväärtust me suudame selles valdkonnas pakkuda Euroopa Liidu tasandil ja seeläbi aidata metsadel täita neid funktsioone, mis tulevad kasuks meile kõikidele. komisjon kindlasti analüüsib äh, raportit põhjalikult äh, ja arvestame sellega edasise kava väljatöötamisel. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, volinik, aitäh, kolleegid, kes meiega lõpuni jäid, arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine toimub kolmapäeval. järgmine istung on homme kell üheksa, päevakord on